teema juurde, milleks on äh, suuliselt vastatavad küsimused teemal suhkrusektori praegune korraldus. ja kõigepealt äh, saavad äh, sõna küsimuse esitajad, esimesena proua Janna Kudakis palun. You... volinik reding iga kord kui me teie käest küsime seda küsimust siis me saame sama vastuse meile öeldakse et probleemi ei ole aga siiski terves euroopa liidus eh, suhkru rafineerijad töötavad allapool oma võimsust. E, tehased on suletud ja see tähendab, et töökohti ei ole. komisjon näitas meile ka e, ühte kirja, kus öeldi, e, et suhkruroogu ei saabu piisavalt, aga samal ajal väit-, väidab komisjon, et süsteem peab jääma sam-, sam-, süsteem peab jääma samaks, nagu on. aga te unustasite eh, nimetamata et piisavalt on eh, toorainet eh, suhkrutehastes, mis toodavad suhkrut suhkrupeedist. Eh, meile öeldakse, et probleem on ainult Suurbritannias, aga siiski kuuskümmend kaks parlamendiliiget kaheteistkümnest liikmesriigist kirjutasid ähm, kirja selle kohta, et oleks vaja muuta suhkrurežiimi probleem on olemas terves Euroopas, eriti Portugalis, Rumeenias. Te teate, et probleem on olemas, meie teame, et probleem on olemas. ja meil on vaja selles mm, tööstusharus luua kõikidele võrdsed tingimused eh, eh, volinik, teie ei vastuta eh, praegusel hetkel küll põllumajanduse eest, kuid te vastutate kodanike eest ja praegu on eh, ohtu seatud töökohad ja kõik inimesed eh, maksavad väga palju supermarketis suhkru eest. hind on nelikümmend kuus protsenti üle tavalise turuväärtuse ja ei ole piisavalt ka suhkrut saada ja kui praegu komisjon sellega tegelema ei hakka, siis Euroopa kaotab ühe väga olulise töötleva tööstuse. suur tänu, järgmisena härra George Lyon. Äh, suur tänu, juhataja, volinik. ma austan teid kahtlemata aga ma tegelikult lootsin, et küsimustele vastab põllumajandusvolinik, ma tean muidugi, et teie teete head e, tööd ka vastuste väljatoomisel. aga see, kuidas komisjon on tegelenud Euroopa e, suhkrukorraldusega, ei ole hea. E, roo, suhkruroo töötlejad on praegusel hetkel kaotajad, ei ole kohale jõudnud kolm ja pool miljonit tonni eh, suhkruroogu AKV maadest ja kuidas me siis selle vahe katame? Eh, kasvavad, eh, kasvavad kulud toormele, töötlemiskulud kasvavad oluline on see, et Euroopa eh, Liitu tuleks rohkem eh, toorainet, kui seda ei juhtu, siis eh, me kaotame väga palju töökohti, tehased suletakse. vaja on õiglast konkurentsi, vaba, vaja on kõikidele võrdseid tingimusi ja komisjon peab selle nimel tegutsema komisjon väidab, et turg on tasakaalustatud Euroopa ei eh, tohi lubada, et eh, jõuaks Euroopasse import Brasiiliast AKV maade arvelt. meie eh, arvasime, et kahe tuhande kuuenda aasta järel süsteem muutub paremaks, tegelikult sai sellest alguse praegune probleem. kahtlemata on asi selles, et suhkruroo valdkonnas on tegemist väga tõsise probleemiga ja ma tahaksin teada, mida eh, teeb komisjon selle nimel, et oleks eh, võrdsed tingimused kõikidele suhkrutootjatele? suur tänu. proua Janaku Takis, kas te olete nõus vastama kolleegide sinise kaardi küsimustele? kaks küsimust on teile kolleegidelt, kui te nõus olete, siis äh, kõigepealt härra Claude Moraes, palun. tänan, juhataja, ja väga kena, et annate mulle võimaluse küsimusi esitada. ma tahaksin küsida praegu äh, Jannaku tagiselt küsimuse, kuna minu valimisringkonnas Londonis on ka üks suur äh, rafineerija. viimase kahe aasta jooksul on äh, võetud vastu palju erandeid, et äh, leevendada puudulikku importi ja ma tahaks küsida, mida ta arvab äh, teatavate tollimaksude kohta. proua Jannaku tagis viimase kahe aasta jooksul on äh, suhkrupeedi ja isoglükoosi äh, maksanud seitsekümmend viis äh, tonni kohta ja samas suhkruroo puhul on see sada kaheksakümmend kolm eurot tonni kohta. järgmine küsimus teile on pro-, härra Tarabellalt, palun. proua Janakutakis, austatud kolleegid, mind natukene paneb imestama teie mitteõigustatud rünnak komisjoni aadressil, te ütlete, et äh, osad äh, rafineerimistehased äh, on siin pankroti lävel, et töökohad äh, lähevad kaduma, aga kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse siis te ei muretsenud äh, töökohtade kadumise pärast, osad tehased ei suutnud tollal kohandata, nüüd te siin mõõdate erinevate mõõdupuudega, need, kes ümber struktureerusid, äh, neid ei maini, tundub, et olete teatavate lobistide surve all. suur tänu küsimuse eest kolleegile. ei, me ei ründa siin kedagi, me lihtsalt ütleme, et me soovime võrdseid äh, tegutsemisvõimalusi, me soovime töökohti kaks tuhat kuus tuli see Euroopa Liidu seadusandlus ja sel hetkel see tundus mõistlik ja oleks ehk ka toiminud, aga Euroopa Liit, institutsioonid ja ettevõtted peaksid äh, ajaga kaasas käima, praegu on olud muutunud, rafineerimistehastel ei ole piisavalt äh, suhkrut, äh, nad peavad osadel päevadel päevadel uksed kinni panema, neli tuhat viissada töökohta on Euroopa Liidus äh, ohus, ma ei räägi ainult Ühendkuningriigist, vaid ma räägin ka näiteks äh, Portugalist, mis äh, kannatab majandussurutise all ja praegu me ei peaks siin poliitikat mängima. lugupeetud daamid ja härrad, me oleme nüüd küsimuse koostajate sõnavõttude juures me ei ole tegelikult aruteluni veel jõudnud, tahaksin sellele eraldi viidata küsimuse esitajad selgitavad oma küsimuse tausta komisjonile. sellegipoolest on nüüd veel üks äh, sinise kaardi küsimus. see on ka suunatud proua Janako Takisele, proua Patrault, kas te võtate selle vastu? ja juhataja mikrofoniga, palun kõnelejale ei ole mikrofoni, tõlgid ei kuule. austatud juhataja, vabandust. probleem oli mul mikrofoniga. arvestades seda, mida öeldi, tuleb toonitada, et meil on olemas tööstusharu, millel ei ole piisavalt toorainet komisjon äh, rääkis omal ajal kolme koma kolmest miljonist tonnist, praegu on aga olukord muutunud, nüüd on ainult äh, üks koma kaheksa miljonit tonni importi ette nähtud ja kui sellest äh, vähesest määrast ei piisa meie tööstusele, siis tekib küsimus, et kas me üldse saame tagada sellegi tooraine tarne tulevikus? proua Janakutakis jah, olen teiega täiesti nõus ja me üritamegi äh, selgitada praegu olukorda. tõenäosus, et soodustatud tarnija riikidest hakkaks tulema sisse suurem import, äh, on väike ja seetõttu peabki komisjon meile praegu olukorda selgitama. suur tänu! jätkame nüüd äh, sõnavõttudega küsimuste esitajate nimel, kõigepealt härra, järgmisena siis härra Kapulas Santos. tänan, juhataja. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada selle eest, et äh, algatati dialoog komi-, volinik Tšiolos väljendas oma avaldust Euroopa Parlamendi algatuste suhtes, aga proua volinik, avatusest ainult ei piisa, kui tulemisteni ei jõuta. proua volinik, kas on tõsi, et pärast äh, suhkruturu äh, äh, reformi aastast kaks tuhat kuus on rafineerimistehastel järjest rahke, raskem toorainet saada. kas kaks tuhat viis äh, hinnati tööstuse vajadusi liiga madalalt, kas äh, meil ei oleks vaja lisakaubanduskokkuleppeid kolmandate riikidega? ma olen kuulnud siin erinevaid argumente, aga nendele küsimustele tuleb äh, vastused leida. minu koduriigis on mõningaid tööstusvaldkondi, mis sõltuvad äh, rafineerimistehastele ähm, suhkruroo tarnimisest. me võtsime vastu Euroopa tasandi otsused niimoodi, et komisjon ei lähtunud õigetest äh, lähteandmetest nii et äh, komisjon peaks äh, tagama kõikide rafineerimistehaste toimimise, nii et äh, need neli tuhat viissada töökohta ei läheks kaduma selles sektoris praeguses majandus- ja finantskriisis. ja nüüd viimase küsimuse esitaja juurde, härra Alfred Rubiks, palun. Rubiks. jah, paldies, peaks seda probleemis puutib Eh, suur tänu, juhataja. probleemi tuum on järgmises. pärast seda reformi on nüüd Euroopa Liidust kui suurest eksportijast saanud hoopis eh, suur importija, viidi sisse kvoodisüsteem mis mõjutas paljusid ettevõtteid ja kolm rafineerimistehast Lätis pandi ka kinni kvoodirežiimi äh, tõttu. praegune kvoodisüsteem äh, seab äh, suured piirangud. ka Saksamaal on sarnaseid probleeme. sealne tööstusharu kirjutas mulle et äh, sektori toimima saamiseks äh, tuleb kvoodid äh, kaotada, praegu on igal juhul tootmine vähenenud kaheksakümmend protsenti ja kvoodisüsteemi plaanitakse hoida kehtivana aastani kaks tuhat kakskümmend, aga see kõik ei ole realistlik me teame, millised on äh, tootmiskulud äh, hektari kohta ja muud kulud. me peame kindlasti võitlema takistuste vastu, mis meie teel on, me peame panustama konkurentsivõimele selles valdkonnas. praegune poliitika takistab sektori edasist kasvamist, me peaksime toetama tootmist, stimuleerima konkurentsi ja niimoodi on meil võimalik saavutada edu. ja nüüd äh, volinik Reding, palun. Euh, euh, ah, president, volinik Tšolose nimel ma üritan vastata äh, parlamendiliikmete küsimustele. Te teate, et suhkru äh, ühisekorralduse reform, äh, mis sai alguse detsembris kaks tuhat viis, oli suunatud sellele, et äh, suurendada Euroopa suhkrusektori konkurentsivõimet. suhkrupeedil põhinev suhkrutootmine kannatas seeläbi, et mitmed tehased suleti ja samuti ka suhkrurool põhinevad rafineerimistehased said sada viiskümmend miljonit eurot selleks, et äh, tõsta nende konkurentsivõimet. Äh, äh, ja see reform pidi lõpetama vahetegemise traditsioonilise suhkru refineerimistehaste ja uute ja seda kolme aasta jooksul kuni aastani kaks tuhat üheksa, samal ajal Euroopa Liit andis juurdepääsu AKV riikidele nende vastava kaitseklausli abil need olid eelistatud tarnijad, soodustatud tarnijad, äh, kui import suurenes üle kolmekümne viie miljoni tonni, üks koma kuus miljonit tonni mm, AKV riikidest äh, äh, ja WTO ähm, piiras eksporte ühe koma viie miljonini pärast äh, suhkrusektori reformi vähendati suhkrukvoote kolmeteist koma kolme miljonit on neile võrreldes seitsmeteistkümne miljonile, mis oli kasutusel kahe tuhande neljandal, kahe tuhande viiendal aastal ja sel põhjusel üle neljakümne protsendi tehastest suleti. samal ajal aga äh, rafineerimisvõimsused kasvasid Euroopa Liidus ühe koma viie miljoni võrra Euroopa Liidu liikmesriikides ja nõndanimetatud traditsioonilised rafineerimistehased otsustasid suurendada oma võimsust äh, Äh, viimase viie aasta jooksul. praegusel hetkel äh, põhineb import äh, soodustingimustes sõlmitud kokkulepetel vastavate riikidega, AKV riikidega. ja seejuures Brasiilia ja Balkanidest tuleb kaks koma kolm miljonit käesoleval aastal. järgmistel aastatel avanevad kvoodid ka Kesk-Ameerika riikidele ja ja nelisada miljonit tonni on oodata aastatel kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme Äh, oli olukord ebatüüpiline, kuna maailmaturu hinnad olid kõrgemad Euroopa hindadest, mis ei ole olnud juhtumiks ligi viiskümmend aastat ja seetõttu AKV riigid äh, eelistasid müüa oma tooret maailmaturgudel või siis siseriiklikel turgudel. ja seetõttu ei tarninud äh, kavandatud kogused Euroopa Liitu ja see äh, mõjutas ka tasakaalu Euroopa Liidu turgudel, mõjutas Euroopa Liidu tarbijaid ja ainult sellisel juhul on komisjonil õigus rakendada meetmeid. selleks, et äh, viia turg tagasi tasakaalu, on komisjon aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist ja kaksteist andnud loa äh, importida ka soodustatud tingimustel kvoodiväliseid suhkrukoguseid ja teha seda tasakaalustatult. Äh, kokkuvõttes äh, kaks koma kolmkümmend viis miljonit lisasuhkrut jõudis Euroopa Liidu turule, millest üks koma viis oli importsuhkur on õige, et teatud äh, rafineerimistehased on äh, äh, kaevanud selle üle, et tooret ei ole piisavalt. mis on selle põhjuseks? kuid kahjuks see mure ei ole mitte kõikide rafineerimistehaste. enne kahe tuhande viienda aasta reformi Äh, oli import kaks koma kolm miljonit tonni, pärast reformi on see kasvanud. seega väita, et imporditakse vähem suhkrut ja seetõttu on mõningad ettevõtted sattunud raskustesse, ei vasta tegelikkusele. milline on aga probleemi tegelik külg? põhjalik olukorra analüüs äh, liikmesriikides ja äh, rafineerimistehaste kaupa on näidanud, et, et Euroopa Liidu suhkrussektor mm, äh, on nüüd sattunud tõelisesse konkurentsiolukorda, nii nagu oli ka kahe tuhande viienda aasta reformi äh, kavatsus, teatud rafineerimistehased on oma tootmisvõimsusi suurendanud, äh, kindlustades ka tarned kolmandatest riikidest, teised rafineerimistehased äh, on kannatanud äh, toorme vähesuse tõttu, samal ajal aga Euroopa Liidus on tarnitavad kogused kasvanud. seega kõik taandub ettevõtete, eraettevõtete äh, Äh, strateegiale. Äh, suhkruru rafineerimissektor äh, on pärast kahe tuhande viienda aastat jõudnud maailmaturule ja pärast üleminekuperioodi aastani kaks tuhat üheksa on turujõudude osakaal kasvanud, me ei saa taganeda sellest olukorrast. komisjoni ülesanne on tagastada tasakaal Euroopa suhkrusektoris Äh, suhkru import on pärast kahe tuhande kuuenda aastat jõudsalt kasvanud, on jõudnud ajalooliselt kõrgele tasemele äh, neli miljonit tonni aastal kaks tuhat üksteist ja import AKV riikidest äh, jälgib seda tendentsi. kui nad Äh, aga ka veel riigid otsustavad tarnida oma toorme oma tehastele, siis me peame mõistma, et see aitab ka nende majanduse edendamisel ka see. Äh, ja teatud rafineerimistehased ei ole niivõrd seotud suhkrupuudusega, vaid pigem tugevanud konkurentsiga. Äh, ja see on omakorda tugevalt seotud ka rafineerimistehase tootmisvõimsustega, seetõttu teatud tehased ei tööta täisvõimsusel Äh, suhkrusektori reformi eesmärk oli äh, jätkusuutlikult suurendada rafineerijate konkurentsivõimet ja orienteerida Euroopa suhkruturg äh, turunõudlusele. Euroopast on saanud nüüd suhkru netoimportija, varem me olime netoeksportija, eksportöörid praegune suhkrusektori ühine korraldus kehtib kuna kahe tuhande viieteistkümnenda aastani. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tegi komisjon oma uue ettepaneku suhkrusektori ühise korralduse tuleviku kohta, mis näeb ette ka tootmiskvootide äh, lõpetamise, me arutame seda praegu parlamendiga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonidega oma kolleegi Harratšiolase nimel kutsun teid üles aktiivselt osalema selles, äh, et arutada suhkrusektori tulevikku ja kvoodisüsteemi pärast aastat kaks tuhat kolmteist. suur tänu, seda me ka teeme ja nüüd saab äh, alata arutelu fraktsioonide nimel kõnelejate, aga härra Tess kõigepealt. suur tänu, juhataja, volinik, äh, austatud kolleegid. Euroopa turu varustamine piisava suhkruga peaks olema meie ülimaks eesmärgiks kahe tuhande kuuenda aasta reformiga muutis Euroopa Liit endaga osaliselt impordist sõltuvaks ja praegu volinik mainis main, äh, mainis arve kui nüüd vaadata, milline on olukord äh, suhkrut tootvates riikides, kui vaadata maailmaturu hindasid, siis äh, Euroopa Komisjon on minu arvates võtnud õiged meetmed, on äh, lihtsustatud importi üle viie saja tuhande tonni on võimalik olnud lisaks sisse tuua ja samuti on äh, pööratud äh, tähelepanu lõpptarbijatele. nii et tasakaal on äh, tagatud ja seetõttu tuleb toetada proua Redingut. suhkruturul on olemas piisavad vahendid, et tagada huvide tasakaal ja kui siin räägitakse töökohtade kaotamisest, eriti just esimese kõneleja poolt, siis tulen tagasi selle juurde, mida ütles härra Tarabella. suhkruturu reformi käigus läksid tuhanded töökohad kaduma, näiteks Ülemfaltsis minu valimisringkonnas pandi kirja sadade töökohtadega suhkrutehas. nii et äh, meie eesmärgiks on tagada tasakaal ja kindlasti tuleks pikendada reformi aastani kaks tuhat kakskümmend. härra Tess, teile on äh, sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle küsimuse vastu, proua Latvord, palun? tänan, juhataja härra Tess viitas siin äh, kõrgetele maailmaturu hindadele, kas Euroopa Liidus on hinnad äh, tõesti nelikümmend kuus protsenti kõrgemad kui mujal maailmas, äh, olles tõusnud detsembrist kaks tuhat kümme alates viiskümmend äh, protsenti, nii et äh, nüüd äh, maailmaturu hinnad langevad, Euroopa Liidus muudkui hinnad tõusevad ja kas kolleeg on nõus sellega, et siin üritatakse valgesuhkru hindu üles suruda ja tekitada ebatervet konkurentsi suhkru, peidisuhkru vahel. härra Tess, palun ja austatud äh, kolleeg, meil olid ülemäära kõrged suhkruhinnad Euroopa Liidus ja kahe tuhande kuuenda aasta reformiga langes suhkrupeedi hind äh, umbes nelikümmend protsenti, nii et suhkrupeedi tootjad äh, pidid arvestama selle suure hinnalangusega maailmaturul on meil olnud suured hinnakõikumised, kohati oli suhkur äh, maailmaturul kallim kui Saksamaal ja siis AKV riigid ei äh, eksportinud äh, suhkrut Saksamaale. kolleeg, tahaksin teile öelda, et kui me Euroopas kaotame ära suhkruturu korralduse, siis me oleme silmitsi äh, veelgi suuremate hinnakõikumistega ja tarbijad äh, peavad äh, siin lõivu siis maksma. härra Tarabella, palun. tänan, juhataja. proua volinik mind panevad äh, üllatama nende küsimuste sõnastused, siin tundub, et äh, suured rafineerimistehased on siin äh, oma lobitööd teinud ja proua Redingul on täiesti õigus, meil on turukorraldus, meil on jälgimine ja on tagatud tasakaal, ma olen kvootide süsteemi poolt kvoote tuleb tugevdada, niimoodi me panustame ka töökohtadele. tootmine peab olema kontrolli all, sellepärast et äh, muidu on meil silmid, on meil tegemist äh, suurte hinnakõikumistega. meil tuleb äh, tootmist kontrollida ja me peame tulevikus kohandama kvoodid turul toimuvaga, et sellest kõik kasu saaksid. proua Raimers, palun. tänan, juhataja. proua volinik. ma usun, et viimase suhkruturu reformiga läksime me õiget teed. tööstus äh, kohanes turukorraldusega, aga need kaebused näitavad, et me peame minema veidi kaugemale, me peame suhkruturgu edasi arendama. komisjoni prognoosid ei ole olnud äh, paikapidavad, AKV riigid äh, ei tarninud suhkrut Euroopasse, vaid mujale, sellepärast et äh, kogu maailma turg muutus palju tugevamalt, kui osati ette ennustada paljudes kolmandates riikides on nõudlus kasvanud, seda ei osatud ette näha. nii et nõudlus suhkru järel on kasvanud üle kogu maailma ja nii oligi Euroopa Liit silmitsi vähenenud äh, impordiga. probleem on selles, et äh, põllumehed äh, ei sõltu ju ainult suhkru tootmisest, nad äh, valivad siis mõne alternatiivse tootmisartikli, äh, näiteks äh, minu valimispiirkonnas kasvatatakse suhkrupeedi asemel tihtipeale hoopis biokütuseks minevaid taimi, nii et võib-olla tuleks meil siiski kvoodisüsteemist loobuda ja tulevikuks suuremad vabadused anda järgmisena härra James Nicholson, palun uh,. suur tänu, juhataja. meil on praegusel hetkel väga huvitav arutelu, kahjuks on kohal eh, väga vähe inimesi. ja mul on tõepoolest väga hea meel, et selline teema üles võeti. suhkru, suhkrureformi edu, see, mis algas kahe tuhande kuuendal aastal, ei ole olnud edukas praegusel hetkel üle Euroopa on tekkinud olukord, kus meie enam ei, ei ekspordi suhkrut, oleme importijad. me peaksime mõtlema ka sellele, e, milline on kvaliteet erinevate suhkrutüübide vahel, näiteks roost valmistatud suhkrut on vähe, sellepärast et ei ole e, toormaterjali tööstus on praegu eh, tariifide eh, ohvriks langenud. ma tänan. suur er- tänu, järgmisena härra Agnew. me peame võrdlema, mida ütleb komisjon eh, tööhõive eh, sotsiaalküsimuste osas ja suhkru osas. Eh, härra Rompoi, härra eh, Barroso on rääkinud sellest, et väga tõsine probleem Euroopa Liidu liikmesriikides on tööpuudus. aga suhkruga aga suhkruga seoses me ei räägi sellest, et, et Islandil, Norras on eh, suurem tööhõive kui isegi Saksamaal. Nemad eh, väga palju eh, töökohtade kadumise osas väga suur põhjus on see, et piiratakse roosuhkru sissetoomist ja kui tõepoolest komisjon äh, Eh, tahab, et suhkur eh, oleks inimestele taskukohane, siis komisjon peaks ka teistmoodi tegutsema. aga härra De Kropp rääkis eh, hiljaaegu sellest, et oluline et tugevdada Euroopa Liidu kaubandussidemeid teiste maadega Eh, aga mõelgem siis eh, kas Austriale või eh, Taanile, kui me piirame suhkru importi siis asjad lähevad halvaks. kui me esitame niisugused küsimused otsu, otse komisjonile, kui me räägime AKV maadest, siis öeldakse, et me aitame vähem arenenud maid. aga tegelikult Eh, kõik see uus suhkur ei asenda seda poolteist miljonit tonni, mida me traditsioonilise suhkru osas eh, kaotame. Eh, möödunud nädalal küsiti, kuidas toimib Euroopa Liidu suhkrurežiim. aga ma loodan, et kui nüüd me saame tulemused ja need tulemused on kriitilised, siis komisjon mõtleb uuesti läbi oma tegevuse. suur tänu tahaksin tulla veel kord tagasi härra Nicholsoni juurde. ma andsin sõna juba siis härra Agnew'le, kui ma alles nägin, et teile soovitati, vabandust, et teile sooviti esitada sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu, härra Nicholson? ja palun, proua Janakutakis. No, suur tänu. ka sellest midagi lahti ei ole. kahjuks on mul Eh, palju küsimusi ja need küsimused on jäänud vastamata, ega see ei ole eh, proua Redingi süü, et ta ei oska nendele küsimustele vastata. Eh, paari nädala eest oli meil koosolek ja me tahtsime luua rakkerühma just nimelt niisuguse teema aruteluks, et leida positiivne tee edasiminekuks mul on tõepoolest hea meel rääkida pärast härra Agnewt, ütleb härra Nicholson mina ütleksin proua Jannaku Taakisele, et mina ei ole ise niisugusest rakkerühmast midagi kuulnud, aga tegelikult see oleks väga hea viis edasi liikuda. ja nüüd proua Ferreira. tänan, proua volinik. viimane suhkruturu reform hävitas suhkrupeedi kasvatamise Portugalis. suur äh, osa meie suhkru vajadusest oli seni kaetud äh, oma toodanguga, aga nüüd me sõltume importidest ja viimastel aastatel on see väga valusalt tunda andnud. paljud äh, rafineerimistehased ei saa edasi töötada, sest neil ei ole piisavalt äh, toorainet. komisjon on kaasvastutav selle eest, komisjon ei saa seda kalevi alla panna ega ignoreerida. piisavalt ei ole arvestatud rafineerimistehaste vajadustega. me peame paika panema konkreetsed äh, kvoodid, nii et iga riik saaks lähtuvalt oma võimalustest potentsiaali täielikult äh, ära kasutada. igal juhul on meil äh, puudu importsuhkru roost ja rafineerimistehased ei saa niimoodi jätkata. härra Stojanov, palun. четохте и му кажете да спре да играе игрички с нас, защото тези игрички, на тях са заложени работните места. tänan. me võiksime lõpetada selle mängude mängimise, sellepärast et äh, need ohustavad äh, paljusid äh, töökohti. inimesed jäävad niimoodi nälga Euroopa Liidus. Te ei saa öelda, et asjad paranevad siin turumajanduses, kui pool sellest sektorist on protektsionismi all ja teine on täiesti lömastatud. praegune arutelu kella üheteistkümne paiku peaks näitama, kuivõrd äh, oluline on see teema, komisjon, võtke asja tõsiselt, tänan. suur tänu ja teile on sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu ja palun, härra kolleeg suur tänu, juhataja. võib-olla täpsustaksite, et kus need töökohad kaduma lähevad, et milliseid töökohti te mõtlesite, härra Stojanov, palun. suur tänu. ma mõtlesin seda, mida me kuulsime, et probleemid eksisteerivad äh, liikmesriikide tasandil. Bulgaaria, Rumeenia, volinik Tšolose koduriik, Portugal, Soome, kõik on silmitsi äh, samadega probleemidega ja need probleemid mõjutavad äh, kogu Euroopa Liitu, paljusid liikmesriike ohus on üle nelja tuhande töökoha ja lisaks kannatavad tuhanded äh, pereliikmed. Tantan, palun. tänan. me soovisime tugevdada suhkru valdkonna konkurentsivõimet pandi pan-, kinni palju äh, vabrikuid äh, ja nüüd võimaldati suhkruroo tollivaba import äh, teatavatest kolmandatest riikidest. panime paika soodustatud äh, tarneriigid. Euroopa Liidu suhkruturg on nüüd täiesti avatud ja me ei saa vaeseid AKV riike tuua ettekäändeks äh, kvootide kaotamisel. põllumajandusreformi käigus plaanitakse säilitada olemasolevat äh, süsteemi me oleme oma komisjonis seda teemat käsitlenud, äh, kaks tuhat üksteist koostas raporti Alfred Tess ja me võtsime vastu ka resolutsiooni eelmisel aastal. me ei saa ka lubada seda, et töökohad kaovad ära, tehased pannakse kinni, tootmine lõpetatakse põllumaadel ära. komisjon on ikka ja jälle teatanud, et et äh, me edendame põllumajandust äh, ja samas on tagatud ka tootmine. proua Ladford. ja asepresident äh, Reding pole ainukene, kes siin põllumajandusse kui endale võõramasse teemasse peab süvenema härra Tantan, minu äh, valimisringkonnas on tuhat äh, suhkru tootmisega seotud äh, töökohta ja ne, meid ähvardab nende töökohtade kadumine, sellepärast et praegu võrreldes kahe tuhande kuuendate aastaga on olukord muutunud selliseks, et meil ei ole konkurentsivõimeline turg, vaid oligopoolne turg ja osad süüdistavad äh, siinkohal komisjoni bürokraatiat, äh, Brasiilias taist äh, importidele on tollid üle kolmesaja euro tonni kohta ja lõpuks kannatavad meil nii töötajad kui ka tarbijad, aga põllumajandusvolinik on põikpääselt ähm, eelarvamusi täis kõige selle suhtes ja nüüd härra Vlosovitš. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, pani komisarz, dotychczasowa polityka... Lugupeetud e, president, volinik, e, Euroopa suhkruturgu reguleeriv poliitika on ebaõnnestunud, me maksame täna suhkru eest rohkem kui varem, e, suhkru tootmine mõningates liikmesriikides on täiesti hävinenud ja Poola on selleks heaks näiteks. mõningates tegevusvaldkondades Eh, kus traditsiooniliselt eh, toodeti suhkrut eh, suhkrupeedist, on loobutud sellest. ja me võime väita, et see põllumajandusharu on hävitatud. Poola äh, oli varem eksportöör ja nüüd peab ostma äh, tuhandete äh, tonni sisse, kuid komisjoni ettepanek liigub hoopis vastupidises suunas. komisjoni ettepanek on turgu liberaliseerida. mu küsimus on, kas Euroopa Komisjon ei arva, et see toob kaasa äh, valitsevate ettevõtjate positsiooni tugevnemise turgu, sest väiketootjad hävitatakse. kas ei oleks parem aeglasemalt loobuda varasemast süsteemist, et vältida šokke turgudel ja lõpetuseks, kas ei oleks parem suurendada olemasolevaid piirmäärasid, eh, selle asemel, et üle liberaliseerida turgu. suur tänu ja nüüd härra Omar Šii, palun. Monsieur le Président, merci. Madame la commissaire, dans ah, president, tänan, volinik, meie arutelu suhkrusektori üle äh, Äh, on selline, mille käigus ma soovin juhtida teie tähelepanu äh, olukorrale, mis on äärepoolsematel aladel kujunenud. Need piirkonnad on äh, väga kannatanud kahe tuhande viienda aasta reformi järel Eh, kui on puudunud eh, riiklikud hüvitusmehhanismid. nagu te teate, suhkruroosektor eh, nendel saar, saarte piirkondadel on äärmiselt habras ja neid tuleb kaitsta nende katastroofiliste tagajärgede eest Mm, kui me mõtleme äh, süsteemile, mis jääb kehtima äh, pärast kahe tuhande kahekümnendal aastal ja, ja WTO äh, normide kehtestamist ja seetõttu ma pöördun Euroopa Komisjoni poole üleskutsega arvestada eriti nende äärepoolsemate alade, aladega, näiteks ühel väikesaarel on ainult kaks suhkrutehast järele jäänud, härra Nikolescu. probleema sektorul suur tänu, president. suhkrusektori probleem on palju laiem probleem kui see arutelu, mida me täna peame ja see ei piirdu ainult suhkruroo probleemiga. Rumeenias näiteks on ainult piisavalt toored selleks, et ta toota kakskümmend protsenti nõudlusest ja tootmine on äh, piiratud kvootide süsteemide võtta ja kakskümmend protsenti on tagatud importitud suhkruroo põhjal ja viimastel aastatel on Rumeenias olnud mitte ainult probleeme toorme hankimisega, vaid ka oma turu äh, positsiooni säilitamisega ja me oleme kehtestanud ranged piirangud äh, toorsuhkreallikatele ja komisjon ei ole välja tulnud veel paikapidava ettepanekuga, mis tagab keskpikas perspektiivis äh, rafineerimistehaste tegevuse ja tootmise. mis tähendab seda, et rafineerimistehased äh, töötavad äh, vähenenud võimsusega ja ei suuda katta tootmiskulusid. kui me räägime Äh, äh, imporditud toorsukrust, siis meil on vaja kiiremas korras Euroopa Liidus vastavad meetmed äh, kehtestada, et tagada meie rafineerimistehaste töö jätkumise, vastasel juhul me peame tulevikus kogu vajaliku suhkru sisse vedama. ja me jõudsime nüüd vaba mikrofoni juurde. ja sõna saavad need isikud, kes seni arutelus ei osalenud ja alustame Peeter Jaariga, palun. suur tänu, juhataja. loomulikult oleks äh, kõige parem, kui meil suhkrupeedi osas ei oleks vaja turukorraldust, seepärast et koodid toovad endaga kaasa ka negatiivset. samas ma saan aru äh, seda, mida ütlesid siin äh, kolleegid põllumajanduskomisjonist, et äh, me siiski peaksime olema suhkrupedi äh, kvootide pikendamise poolt. meil on siin äh, kolm sammast suhkru tootmises, kõigepealt äh, suhkrupeet, siis isoglükoos ja siis suhkruroog ja loomulikult koos komisjoniga peaksime me tegelema importsuhkru küsimusega, peaksime siinkohal leidma äh, võimalused äh, saavutada antud sektoris äh, stabiilsus, ka igal juhul kvoodisüsteemi tuleks meil oma äh, talunike huvides kindlasti pikendada. Paška, palun. tänan, president, komisjoni asepresident, asjaolu, et mõnedes liikmesriikides on suhkrus andnud kaup, mida ei jätku ja kuna äh, hinnaspekulandid on hinnad äh, väga kõrgele ajanud äh,, näitab, et kahe tuhande kuuenda aasta reform ebaõnnestus. suhkrutootmise vähenemine tõi kaasa äh, kõikide rafineerimistehaste sulgemise minu kodumaal, mis läbi tuhanded inimesed jäid tööta ja seetõttu on olukorda vaja parandada, äh, sest see on tekkinud äh, varasemate valede otsuste põhjal me peaksime kohandama äh, seda äh, suhkrusektori korraldust, et äh, takistada olukorra halvenemist. komisjon peab kivipidamalt reageerima selle olukorrale ja aitama kaasa stimuleerida ka majanduskasvu. seetõttu me peame üle vaatama praeguse kvoodisüsteemi äh,, tagamaks, et ebavõrdsust siseturul ei ole. proua Basescu. suur tänu, president suhkrusektori reform, mis viidi läbi aastatel kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse, äh, näitab nüüd, mm, millised on olnud selle piirid. Euroopa tasandil on tootmine märgatavalt äh, vähenenud ja paljud liikmesriigid on hakanud suhkrut sisse vedama, paar aastat tagasi olid need riigid aga netoeksportöörid ja sama võib öelda ka Rumeenia kohta äh, kuna Rumeenia ei suuda oma sisenõudlust enam rahuldada siseriikliku tootmise põhjal äh, tuleb äh, tulevases ühises põllumajanduspoliitikas seda asjaolu arvestada ja suhkrukvoodisüsteemi tuleks kohandada äh, tootmise tegelikkusele, tootmise nõudluse ja tarbimise tasemetele kõikides liikmesriikides. komisjon peab tagama õiglase konkurentsi erinevate suhkrutootjate vahel ja siin ma viitan ka suhkruroo äh, äh rafineerijate, kes on sattunud suurtesse raskutesse äh, toormepuuduse tõttu ja lõpetuseks sinise kaardi küsimus, mille te loodetavasti vastu võtate. palun, kolleeg. Eh, tänan. mis eh, puudutab nüüd keerulist olukorda Rumeenias, mis sarnaneb olukorrale Portugalis, siis me ei saa ju oodata, kuni uus ÜPP reform on lõpule viidud me ei saa oodata ühist äh, turukorraldust, meil on äh, vaja vähemalt äh, esialgseid meetmeid, et seda valdkonda toetada. proua Pasescu, palun. tänan. president, ma ei öelnud, et ma nõustun kolleegi küsimustega, ma vabandan, ma olen väga väsinud ja aeg on ka väga hiline. Kommissarin Reding für ihre abschließenden Bemerkungen. ja proua Reding äh, saab sõna lõpetuseks. president ähm.... president, äh, tänane arutelu näitas väga hästi, et on tekkinud lõhe suhkrupeedi ja, ja sisse veetud suhkruroo rafineerijate vahele. pärast kahe tuhande viienda aasta reformi äh, tuli teha kohandused, need olid mõnikord valusad äh,, kuid oli vaja muuta konkurentsivõimelisemaks. Need, kes täna kaebusi esitavad, on just need äh,, kes ei ole veel oma kohandused lõpule viinud. kuid nad peavad äh, kohanema uute konkurentsitingimustega, sest äh, need on just need reeglid Äh, milles me oleme kokku leppinud ja kui ma ütlen meie, siis ma mõtlen komisjoni, parlamendi ja nõukogu. Äh, ma tahan teile kinnitada, et komisjon võtab tarvitusele kõik vajalikud meetmed selleks, et äh, tarned Euroopa Liitu oleksid piisavad. kahe tuhande viiendal aastal import suurenes kahe koma kolme miljoni tonnini, täna on see kahe koma viie ja kolme koma ühe miljoni tonni vahel. suur tänu, käesolevaga on arutelu lõppenud ja järgmine istung algab homme, kaheteistkümnendal septembril kell üheksa null null. päevakord on avaldatud ja see on kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel. tänane istung on lõppenud. ilusat õhtut teile!